Soboda raport muudetud konsensuse poole intellektuaalomandi õiguskaitsel Euroopa Liidu taga, tegevuskava. annan nüüd äh, sõna raportöörile härra Sobodale neljaks minutiks. aitäh, eesistuja, volinik, daamid ja härrad. ma tahaksin lühidalt tutvustada juurakomisjoni nimel raportit Äh, mis siis puudutab intellektuaalomandi õiguskaitset ja Euroopa Liidu tegevuskava. nagu olen juba mitmeid kordi varem öelnud ja äh, siis juurekomisjon ka nõustub meie, minu lähenemisega sellele, nimelt et raport peaks keskenduma tegevuskavale endale, selle asemel, et käsitleda teisi ähm, mitteolulisi teemasid. ma arvan, et on oluline välja tuua, et intellektuaalomandi õigus on oluline Euroopa Liidu majandusele ja kultuurilisele mitmekesisusele. seetõttu me tervitame neid samme, mida komisjon on võtmas, et olukorda parandada ja samuti komisjoni jõupingutusi, et tulla välja instrumentidega, mis põhinevad paremal arusaamal sellest, kuidas süsteem toimib ning äh, parandada konsultatsioonimenetlust sidusrühmadega eh, ning kõik asjaolud välja selgitada. ma arvan, et meil on konsensus, et konsensus ja kõigi oluliste aspektide mõistmine aitab meil eh, välja töötada tõhusa süsteemi intellektuaalomandi õiguse jõustamiseks. seetõttu arvan ka, et teavitamise kampaania on väga oluline aspekt selles tegevuskavas. me peaksime arutlema ka põhiõiguste üle. ma tean loomulikult, et komisjon neist kõigist lugu peab, aga kui me räägime Euroopa ühiskonna, Euroopa ühiskonnast ja põhiõigustest, siis me peame äh, tõesti väga ettevaatlikult sellesse teemasse suhtuma. ma tahaksin toetada ka komisjoni lähenemist mida võiks äh, nimetada fraasiga follow the money ehk järgne rahale. see tähendab, et kui me tahame aidata kui me tahame võidelda nende vastu, kes äh, rikuvad intellektuaalomandi õigust, siis tuleb midagi ette võtta. mina isiklikult äh, tahaksin ka tervitada komisjoni jõupingutusi VKE-de aitamiseks ma arvan, et seda ei saa lugeda erikohtlemiseks, kuid seda tuleks näha kui ühte mitmest sammust mitmes äh, valdkonnas, äh, millega me püüame VKE-de äh, positsiooni üldiselt parandada. tõhus intellektuaalomandi õiguse jõustamine on äärmiselt oluline Euroopa Liidu tuleviks õitsenguks ja ma loodan, et Euroopa Komisjon annab oma panuse sellesse. tegevuskava elluviimine peaks toimuma kiiresti, paindlikult, et vastata uutele arengutele ja see peaks põhinema hästi põhjendatud sammudele, mis parandab intellektuaalomandi õiguse omaniku olukorda. sest et meie eesmärgiks ongi ju nende positsiooni parandada, neid rohkem kaitsta ma loodan, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juuliks saab komisjon juba meile esitada esimesi tulemusi, ähm, mida on kirjeldatud selles tegevuskavas. aitäh ja nüüd äh, algab vaba mikrofoni voor ja palun, härra Marias. härra president, intellektuaalomandi õiguste kaitse on väga oluline töökohtade ja majanduskasvu edendamiseks Euroopa Liidus, see on väga oluline ka selleks, et ühtne turg korralikult toimiks. intellektuaalomandi õiguste kaitse peab hõlmama sellise lähenemise vastuvõtmist, mis hõlmab äh, Ehm, ka selle jälgimist, mis toimub äh, rahaga, et me leiaks üles need inimesed, kes õõnestavad intellektuaalomandi õigusi, äh, kes müüvad äh, võltsitud kaupu internetis. VKE-d kaotavad väga palju võimalikust sissetulekust. me peame leidma tasakaalu intellektuaalomandi õiguste omajate ja lõpptarbijate huvide vahel majanduskriisi aegadel mõjutab see väga tarbijaid, äh, kuna on väga palju eelarvepiiranguid, me peame leidma äh, õige vormi nende oma püüdlustele. härra Jakovtšitš, härra president, tahaksin rõhutada kahte asja. üks asi puudutab seda, et äh, innovatsioon tagab äh, meie majandusele korraliku arengu ja tuleviku. ilma teadusuuringute ja loomingulisuseta ei ole oodata majanduskasvu, aga innovatsioon, tea-, äh, loomingulisus ja teadusuuringud äh, vajavad seda, et kaitstakse intellektuaalomandi õigusi. teine fakt on, et VKE-d on Euroopa Liidu majanduse aluseks ning kui me need, neid kahte asja ühiselt vaatleme, siis äh, toetan ma väga seda, et äh, meil oleks rohkem loomingulisust äh, ning ma toetan VKE-sid ja komisjoni ettepanekut selle tegevuskava kohta, mis on suunatud samuti intellektuaalomandiõiguste kaitsele, see võimaldab meil kaitsta loomingulisust ja seda rõhutada. aitäh, proua Zuber, palun! E important findir E väga oluline on, et äh, me mõistaks äh, intellektuaalomandi õigusi ning need õigused on seotud eelkõige autorite, kirjanike ja muusikute õigustega, mitte aga vahendajate õigustega, kes äh, Euroopa ühtsel turul lihtsalt midagi turustavad. lõppkokkuvõttes on see hea ainult suurettevõtetele ja suurriikidele, aga me peaksime viitama ühele aspektile. on olemas äh, kultuuriline väärtus nende inimeste puhul, kes äh, loovad kunsti, neil peab olema äh, ka juurdepääs Eh, staatusele, mis võimaldab nei-, neid kaitsta, sellest peab hoolitsema riik, vi-, minevikus on eh, asjad läinud selles osas valesti, kõik inim-, kõigil inimestel peab olema juurdepääs ning autorid peavad saama öö, eh, oma tasu, ei ole õige, kui ainult vahendajad saavad tasu Uh, härra juhataja nii palju kui mina tean on meil viis äh, liikmest äh, jäänud viiesaja seitsmekümne ühest äh, intellektuaalomandi õiguste teise debati ajaks täna õhtul ning äh, ma räägin lisaks oma eelmisele punktile, tuletan meelde VKE-de huvisid. Brüsselis on rohkem äh, lobiste kui Washingtonis, meil on üle kolmekümne tuhande lobisti ja kui me paneme selle kõik konteksti, siis nelikümmend lobisti iga äh, rahvasaadiku jaoks, nii et siis pole mingi ime, et minu valimisringkonnas kurrat-, kurdetakse seda, et lobistid teevad oma tööd ka TTIP-iga ja neil on õigus selles. ma tänan raportööri, ta mainis VKE-d huvisid. eriliselt sellises valdkondades nagu software'i eh, tarkvara välja eh, arendamisel suured ettevõtted võivad siin väiksemad lihtsalt eh, ära purustada. ning mina tahaksin vaadata, mida teevad need hargmaised ettevõtted, mina tahaksin, et minu valimisringkond minu eest lobitööd teeks, aitäh. O rog pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Mr. President, äh, volinik Jouroval sõna aitäh, aitäh teie sõnavõttude eest ja aitäh äh, tehtud töö eest härra Svobodale. Euroopa Parlament on teinud olulise, andnud olulise panuse sellesse, mis peab olema meie ühine jõupingutus selleks, et äh, kaitsta loomingulisust ja innovatsiooni Euroopa Liidus koos äh, tegevustega, mis on suunatud äh, mõningates äh, intellektuaalomandi õiguste jaoks olulistes valdkondades äh, õigusraamistiku muutmiseks on äh, komisjon võtnud saal, teinud samme selleks, et seda valdkonda siseturule edendada. me oleme teinud olulisi jõupingutusi, kuna intellektuaalomandi õiguste rikkumised on muutunud sagedasemaks ja seetõttu on nad väga kah-, kahjulikud Euroopa äh, majandusele, eelkõige ettevõtetele ja kodanikele, kes peaksid nendest õigustest kasu saama. intellektuaalomandi õiguste rikkumised äh, ei võimalda invest-, investeerida teadusuuringutesse ja innovatsiooni, need äh, toovad endaga kaasa ähm, saamata jäänud tulu ettevõtetele, ähm, maksutulu saamata jäämise ja seetõttu on väga oluline võtta õigeid meetmeid selliste tegevuste vastu. tegevuskava, mille komisjon kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juulis vastu võttis, hõlmab erinevaid mitteseadusandlikke meetmeid, mis kõik on suunatud sellele, et edendada Euroopa ettevõtete innovatsiooni ja loomingulisust selleks, et säilitada nende konkurentsivõime üleilmsel tasandil. nagu härra Svoboda raportis kirjas on, komisjoni ettepanekud äh, intellektuaalomandi õiguste jõustamise äh, vallas peaksid keskenduma pal-, järgnevatele valdkondadele. kodanike kaitse äh, kahjulike võltsitud toodete eest, tugev toetus VKE-dele, vahendajate rolli selgemalt väljatoomine eelkõige digitaalvald-, keskkonnas äh,, ning hoolsuskohustuse mehhanismide eh, edendamine globaalsetes tarneahelates. asepresident Ansipi ja volinik Jankovska juhtimisel liigume praegu edasi, teeme koostööd riiklike asutuste ja mm, huvitatud osapooltega Teie koja toetus on väga oluline kogu protsessi jooksul, aga tahaksin teie tähelepanu juhtida ka asjaolule, et hoolimata paljudest vabatahtlikest võimalustest, mis on välja toodud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevuskavas, võib vaja olla ka õiguslikke muudatusi selleks, et edendada intellektuaalomandi õiguste kaitset. see ei tähenda, ning ei tule keskenduda ainult ähm, ähm, autoriõigustele. järgnevatel kuudel viib komisjon välja, läbi uurimise, mis puudutab intellektuaalomandi õiguste jõustamise õigusraamistikku. kui selle tulemusena on vaja, selgub, et on vaja teha muutusi, siis keskendub komisjon tulevikus oma töös äh, väga tugevalt sellele valdkonnale. lõpetuseks tahaksin tänada veel kord Euroopa Parlamenti positiivse suhtumise eest sellesse tegevuskavasse ning ma soovitan teil homme täiskogul selle poolt hääletada. ma loodan väga, et koostöö komisjoniga intellektuaalomandi õiguste äh, jõustamise vallas jätkub selleks, et edendada innovatsiooni, äh, majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopa Liidus. aitäh! aitäh, proua volinik, see arutelu on lõpp-.